istung on avatud, tere hommikut, daamid ja härrad. palun asuge oma kohtadele. daamid ja härrad, kui te tunnete, et ma teid kuidagi segan, siis andke mulle teada, palun. aga muidu ma paluksin, et te asuksite oma kohtadele suur tänu! vastavalt artiklile seitse Euroopa Parlamendi eh, koodeksile, mis puudutab eh, finantshuve ja huvide konflikte, siis eile, viieteistkümnendal juulil kaks tuhat neliteist eh, sain ma neli, nimetasin